Äh, geeni-, geenitehnika lubade andmisel või äh, pestitsiidide puhul võimalik see, et liikmesriigid ei ütle, mida nad arvavad ja annavad otsustamise komisjonile ja see ei ole rahuldav. tõesti ei ole, sellepärast et selle tagajärjeks on puuduv läbipaistvus ja äh, liikmesriikide teistsugune hääletuskäitumine, mida nad avalikkusele ei avalda, et äh, Äh, ja sellepärast äh, ma toetan seda, et äh, menetlust tuleks muuta, nagu komisjon ütles, et tuleb muuta arvutusmeetodit ja tuleb luua see komisjon, apellatsioonikomisjon ja ma olen ka selle vastu, et komisjon saaks Äh, vas-, ettepaneku tagasi võtta ja teha parem, nõukogule rohkem meeldiv ettepanek, sellepärast et äh, iga uus ettepanek tähendaks nõrgemat ettepanekut. ja lõpetuseks väga oluline on selgelt välja öelda ka teile, härra volinik, et Euroopa Parlament soovib jätkata tööd selle teemaga. nõukogu kahjuks blokeerib äh, seda arutelu ja ilmselgelt ei ole võimeline selles olulises küsimuses otsust langetama ja sellepärast minu üleskutse nõukogule oleks lõpuks ometi võtta vastu seisukoht ja kõige parem oleks, kui nad hääletaksid komisjoni ettepaneku poolt, aitäh! aitäh kolleeg Volatile ja nüüd saab kaheks minutiks sõna kolleeg Durand. suur tänu, lugupeetud juhataja, härra Sergovitš, me oleme siin omavahel, võime rääkida ka avameelselt. Te ju teate väga hästi, et komisjon on surutud praegu nõukogu ja suurte ettevõtete vahel nurka. tuleb võtta vastu mingisugune otsus. Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu institutsioon ja nüüd on teil kohustus midagi ette võtta. nõukogu käitub agressiivselt aga te räägite siin ju ikkagi viiesajast miljonist tarbijast ja nende tervisest me räägime siin äh, äh, keemilistest toodetest, GMO-dest ja te olete sellises olukorras, kus te tulete Euroopa Parlamenti sellest rääkida ja isegi meil on äh, vastuväiteid hea küll, siin ei ole palju, väga palju, siin ei ole praegu väga palju isikuid, kuid sellest hoolimata on need teemad väga keerulised ja meile olulised. ning ka ettevõtjad nõuavad vastuseid, nad tahavad saada mingisugust teavet, kas tuleb kiireloomuline resolutsioon või ei tule ja selline olukord ei ole vastuvõetav. seega, härra Serkovitš, tahaksime teada, kas Euroopa Komisjon käi-, käsitleb seda küsimust edaspidi prioriteetsena seda on vaja demokraatia ja kodanike kaitseks, meil on vaja teada, mida me siis teeme. meil on siin ka majanduslikud küsimused, aga see on hoopis teine debatt. praegu on Euroopa Komisjonil eh, lahendada küsimus, mis eelmisel aastal jäi pooleli, Euroopa Parlament loodab, et te lähete sellega edasi ja et me saavutame, et me saavutame edu Richard Corbett äh, aitas mul äh, viimase mandaadi ajal arvamust välja töötada ja, ja ma tahaksin seetõttu kasutada võimalust äh, teda tänada ja öelda, et mul on väga-väga kahju sellest, et toimub Brexit, et härra Corbett meie hulgast lahkub nende valede tõttu, mida mõned inimesed levitasid. tänan. aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Rope. lugupeetud juhataja, aitäh lugupeetud volinik, kallid kolleegid! täna hommikul olime me siin kojas ja rääkisime Euroopa tulevikukonverentsist ja me leppisime kokku, et tulevane Euroopa peab olema demokraatlikum, kui on praegune ning Euroopa peab hakkama kodanikke rohkem kuulama. komitoloogiamenetlus on menetlus, mida kritiseeritakse, sest see on ebademokraatlik ja ta ei ole läbipaistev kahjuks on need probleemid väga suured just siis, kui võetakse vastu kõige delikaatsemaid otsuseid, mis puudutavad kas toiduaineid või rahva tervist või loomset, loomade tervist. meie oleme Euroopa Parlamendis rahvaesindajad ning mina kuulun Roheliste fraktsiooni ma panen Euroopa Komisjonile südamele, et te töötaksite selle küsimusega edasi, et te reformiksite komitoloogia menetlust, et äh, oleks tagatud läbipaistvus ja liikmesriikidel ei oleks liiga suuri volitusi, mille abil saab vastutusest kõrvale hiilida ja otsused jätta vastu võtmata või takistada nende vastuvõtmist. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Pospišil. aitäh, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik nii nagu kolleegid, nii toetan ka mina komitoloogia menetluse reformimist. ma olen äh, komitee menetluse reformimist, ma olen täiesti veendunud selles, et see, mida Euroopa Komisjon on seni teinud, ei ole piisav ning äh, paljud äh, seisukohad, mis on vastu võetud, on ennekõike mõne konkreetse liikmesriigi huve järgivad, see puudutab GMO-sid ja taimekaitsemürke me oleme nendest teemadest rääkinud ju mitmeid kordi, tegime seda eelmise mandaadi ajal, teeme seda uue koosseisu ajal ning äh, komitee menetlus on väga tehniline küsimus. seetõttu peaks komisjon hakkama sellega ehk aktiivsemalt tegutsema ja äh, panema ka nõukogule südamele, et selle teemaga tuleb tegeleda, et me saaksime teada, mismoodi on nõukogu komitee menetlust valmis reformima me ei taha, et see protsess lükataks lihtsalt kalevi alla, palun tehke endast olenev, et viia see lõpuni. aitäh teile, kolleeg Pospešil ning üheks minutiks saab sõna nüüd kolleeg Hoi-, Hoitšik. aitäh, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik, ma arvan, et komitee menetlus on Euroopa Liidus üks imetlusväärsemaid asju, sest mitte keegi ei tea, mida see tähendab ahah, siin on isikuid, kes teavad, aga avalikkus küll ei tea. me räägime ju sellest, et Euroopa peaks tulema kodanikule lähemale ning komitee menetlust nemad ei tunne. me räägime ka vastutuse võtmisest ja läbipaistvusest ja komitee menetlus neid nõudmisi, neid eeldusi ei täida. läbipaistvuse puudumine ongi üks peamiseid põhjuseid. komitee menetluse puhul ei tea avalikkus, kuidas valitsused hääletasid mida liikmesriigid tahtsid ja sellepärast räägitaksegi sellest, et müstiline Brüssel teeb äh, ettekirjutusi. tegelikult on need ju liikmesriigid, liikmesriikide valitsused, kes tulevad kokku ja võtavad vastu otsuseid, ilma et nad peaks avalikkusele sellest aru andma. ja ma arvan, et just nimelt äh, seda tuleb äh, meil muuta, mul on väga hea meel, et ähm, komisjoni ettepanek on endiselt laual, aga selle ettepanekuga tuleks nüüd hakata ka edasi töötama ja ennekõike puudutab see muidugi äh, seda, et nõukogu peab, äh, nõukogu töömeetod peab muutuma, kuid ka kodanikud tahavad rohkem informatsiooni. aitäh, kolleeg Hoitšik ja nüüd kolleeg Meltšer üheks minutiks. suur aitäh, mina räägin taani keeles. ja tahaksin kõigepealt vastata sellele, mida kolleeg just praegu ütles. Euroopa Liit on eurooplastest koosnev liit, me oleme siin sellepärast, et meie riigi rahvas on meid siia valinud, kuid rahvas arvab paraku ka seda, et Euroopa Liit on neist kaugel, et et me oleme lihtsalt üks suur bürokraatiamasin, kus töötavad tehnokraadid. Euroopas on väga palju inimesi, kes ei tea, mis on komitee menetlus tegelikult on ka siin kojas neid inimesi, kes seda ei tea. ja kui komitee menetlus on tundmatu ja me ei oska seletada, mida see üldse tähendab, siis kuidas me saame eeldada, et meie kaasmaalased teaksid, mis see on või mida neile selle abil antakse? kui õigusloomelist menetlust õnnestuks kodanikule paremini selgitada, siis me täidaksime neid põhimõtteid, millel Euroopa Liit üldse rajaneb me peame olema suutelised menetlusi oma kodanikele seletama ning seetõttu ma toetan uueneva Euroopa fraktsiooni resolutsiooni muuta komitee menetlusi muuta komitee menetluse üldpõhimõtteid ja mul on hea meel, et härra Serkovitš seda ettepanekut toetab. aitäh, vaba mikrofoni äh, voorus ei ole keegi sõna soovinud võtta. erandkorras kolleeg Corbett, saate ühe minuti see on väga õige, mida ütlesid äh, kolleeg Melchior ja teised, et äh, äh, komitee menetlus on läbipaistmatu, keegi avalikkuses sellest aru ei saa, aga meil on loomulikult veel üks teine süsteem selleks, et komisjonile pädevusi anda, tegemist on delegeeritud äh, õigusaktide menetlusega, see on selge ja lihtne, me anname äh, komisjonile volitused, aga saame nende otsust blokeerida, kui see meile ei meeldi ja me saame isegi võtta tagasi need äh, pädevused, mis me oleme andnud. seda saab parlament teha ka ühepoolselt, et kas see ei ole argument, et me peaksime rohkem kasutama delegeeritud õigusakte, mitte rakendusakte härra Shire ja mina olime äh, siin äh, kaasraportöörid, äh, kui tegemist oli delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide piiritlemisega, aga me peaksime delegeeritud õigusakte igal juhul rohkem kasutama, sest need on selgemad ja demokraatlikumad. aitäh kolleeg Corbettile, sellega on nüüd vaba mikrofoni voor lõppenud ja arutelu lõpetuseks saab sõna volinik Šeftšovitš aitäh, ma tahaksin tänada äh, saadikuid sellise hea atmosfääri eest siin äh, pere, <laughs> kui tegemist on niivõrd äh, õigusalase ja keerulise teemaga, olen nõus härra Hoisikiga ja Karen Melchioriga, et ei ole lihtne kolleeg, kodanikele selgitada, et kuidas rakendusakte rakendatakse ja vastu võetakse ma panin kirja teie mõtted ja ettepanekud ja tahan selgelt välja öelda, et äh, president von der Leyen ja mina ise äh, tõesti soovime edendada seda protsessi ja meie suhteid tahame edendada rohkem läbipaistvust ja aruandekohustuslust äh, selles valdkonnas panin hästi tähele, mida ütlesid härra Saier, härra Roope, härra Düron. Ähm, siin anti selgeid soovitusi ja tahaksin tänada ka härra Koobitit, kes selgitas seda rasket olukorda, milles me oleme, et kui me rakendame rakendusakte, võtame neid vastu, siis me, siis tegemist siis meil on väga, kohati väga vähe manööverdamisruumi. ja me tõesti üritame edasi arendada seda teemat, teha koostööd nõukoguga, tagamaks seda, et menetlused oleksid läbipaistvamad ja selgemad tulevikus. ma väga hindan seda asjaolu, et paljud teist tegid ettepanekuid, äh, mis läksid samas suunas nagu kui komisjoni ettepanek ja tõesti teen kõik, mis võimalik selleks, et äh, nõukogule asja paremini selgitada ja teen koostööd Horvaatiaga ja järgmise eesistuja Saksamaaga selleks, et tagada, et selles küsimuses tõesti edasi liigutaks. meil oleks abi ka sellest, kui Euroopa Parlament oma seisukohta selgelt väljendaks. ma hindan seda, et mõned komisjonid oma seisukohad juba vastu võtnud, aga meil oleks vaja selget parlamendi seisukohta selles küsimuses, sest sel juhul oleks on palju lihtsam äh, komisjon, nõukoguga äh, seda teemat arutada, mul oleks rohkem autoriteeti, sest mitte ainult Euroopa Komisjon ei sooviks neid asju, vaid ka Euroopa Parlament näeks asju samamoodi ja see võiks tõesti aidata seda arutelu edasi arendada. aitäh toetuse eest, aitäh äh, mõtete eest, kuidas seda väga olulist valdkonda edasi arendada ja tõesti teeme edaspidigi tihedat koostööd selles küsimuses aitäh volinik Šefčovitšile. härra volinik Šefčovitš, ma ei taha siin selle perekondliku atmosfääriga liiale minna, te ütlesite, et te tunnete parlamendipoolset hoogu rakendusaktide puhul, aga alati ei ole selge, kas tegemist rakendusakti või mõne teise aktiga. arutelu on lõppenud. järgmine istung toimub homme äh, kella üheksast kella üheni ja kella kolmest kella kuueteistkümneni. päevakord on avaldatud parlamendi koduleheküljel. soovin teile ka head ööd, aitäh teenistustele, et olete nii kaua tööd teinud ja aitäh kolleegidele, et olete nii kauaks siia jäänud. istung on katkestatud.